niisiis, me jätkame istungit ja soovitus teiseks lugemiseks, mis puudutab Avril Doyle'i raportit eh, jääkide piirmäärade kehtestamiseks eh, ravimite toimeainete kohta loomsetes saadustes ja kõigepealt annaksin neljaks minutiks sõna raportöörile. aitäh kõigepealt, president, tahaksin tänada kõiki oma variraportööre ning eesistujamaad Prantsusmaad, kes aitasid kaasa teisel lugemisel kokkuleppe saavutamisele. tegemist on üsna tehnilise ettepanekuga, sellepärast et eesmärgiks on kaasajastada kehtivat Euroopa Liidu korda selle peamiseks eesmärgiks on kaitsta rahva tervist, vältida seda, et inimesed tarbiksid loomset toitu, toitu, kus on liigsel määral äh, ravimite toimeaineid. Äh, kestestatakse siis konkreetsed jääkide piirmäärad ja kontrollväärtused konkreetsete ainete jaoks ning äh, keelatakse ained, mida ei peeta turvalisteks või sellised ained, mille turvalisust ei ole võimalik teaduslikult kindlaks teha eesmärgiks, nagu ma ütlesin, on tarbijate kaitsmine ja tarbijaid kaitstakse eh, kehtestades keeluaja loomadele, enne kui neid tohib tappa. ja need keeluajad on kehtestatud siis arvestades kõige suuremat turvalisust, tuginedes andmetele, mis praeguse, praegu meil olemas on me saavutasime kokkuleppe kõige olulisemates küsimustes, kõigepealt ühe liigi jaoks piirmäärade kehtestamine teiste, teistele üleviimiseks sa-, samuti arvestasime Codex Alimentariuses kirjas olevate määradega ning lõime raamistiku, äh, kus jääkide piirmäärad kehtestatakse ka kolmandatest riikidest toodud toodetele. me oleme suutnud selgitada neid meetmeid, mis tuleb rakendada siis, kui ilma loata äh, ained leitakse kas Euroopa Liidus toodetud toidust või kolmandatest riikidest sisse toodud toidust. samuti selgitasime, äh, millised on need kontrollväärtused ja äh, see on äh, äärmiselt vajalik, äh, kui saadakse uusi andmeid ainete kohta. sellised tooted nagu näiteks desinfitseerivad vahendid, mida loomakasvatuses kasutatakse, ka neid puudutab see määrus Äh, jääkide piirmäära kehtestamine ravimite toimeainetele nõuab väga ulatuslikku ainevahetuse ja toksikoloogia uuringuid ja mõningate vähem toiduks tarvitamata liikide puhul on see äärmiselt kulukas, sellepärast et äh, ravimid, mis äh, nende jaoks kasutatakse, on, neid kasutatakse vähe ning niisiis need vähem kasutatud liigid on probleem, mis tuleb kindlasti kiiresti lahendada, sellepärast et sellega kaasneb oht toidule ja loomade tervishoiudele. loomaarstid on alati püüdnud äh, rohkem käituda ja äh, arvestades praeguseid seadusi, nad on tihti sunnitud kasutama litsenseerimata ravimeid. me peame kehtestama sobivad keeluajad ning Euroopa Liidu Ravimiamet, mis tegeleb eh, veterinaarravimitega, eh, on lähtunud väga ettevaatlikult tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal tuginedes viieaastasele eh, perioodile vaadati läbi kõik kogutud andmed ja leiti, et Äh, eraldi liikide kaupa, ei ole neid jääkide piirmääru vaja kehtestada. mis puudutab nüüd neid vähem tähtsaid liike, siis nendena defineeriti kõik liigid, välja arvatud kariloomad ja linnud. ning äh, lubati, et samad piirmäärad, mis siis olulistele liikidele kehtivad, võivad kehtida ka nendele vähem äh, olulistele liikidele, ent kahe tuhande kaheksandal aastal tuldi välja uute suunistega, ühinduti riskianalüüsist ning äh, nii-öelda äh, lähtuti siis riskipõhiselt ja ma hakkan juba lõpetama, ütleb kõneleja. ja seega kolme põhilise liigi põhjal saadud andmeid võib kasutada kõigi ülejäänud liikide puhul ja äh, see dokument, mis meie ees on, annab lihtsalt õigusliku aluse sellele, mida praegu juba tehakse veterinaarravimite vallal. kaks muudatusettepanekut puudutavad konkreetselt, äh, konkreetsete ravimite puudumist hobuste jaoks ning äh, siin tuuakse sisse ka kliinilise kasu mõiste see tähendab siis tegemist on äh, ravimitega, äh, mis ei ole äh, lubatud ravimite nimekirjas või potentsiaalsete ravimite nimekirjas. ka nende puhul tuleb rakendada siis seda kuuekuulist keeluaega ja ma tahaksin, et volinik sellega arvestaks. ma paar kuud tagasi kõnelesin sellel teemal ja suur aitäh teie kannatliku kuulamise eest, esimees. Eh härra volinik, palun härra president, austatud parlamendisaadikud. mis äh, puudutab äh, selle seadusandluse läbivaatamist äh, ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks, see on väga oluline seadusandlus. eesmärgiks on kaitsta tarbijaid äh, ravimite jääkide eest toiduainetes ja samas parandada loomaarstidele ravimite kättesaadavust. komisjon püüab ka siinkohal õigusakte lihtsustada. parlament saavutas kokkuleppe eelmise aasta alguses, mis kajastub ka ühises seisukohas niisiis, meil on nüüd olemas ühine seisukoht nii nõukogult, parlamendilt kui ka Euroopa Komisjonilt. meil on hea meel selle üle, et äh, Euroopa Komisjon on nii Euroopa Parlamendi kui ka nõukogu poolsed muudatusettepanekud üle võtnud, sellepärast et nad äh, säilitavad komisjoni algse ettepaneku sisu ja vaimu kaheksandast jaanuarist äh, pärit äh, teatisega ütles Euroopa Parlament sel aastal, et toetatakse täielikult Euroopa Parlamendi poolseid seisukohti ja niimoodi saame me selle õigusaktiga töö lõpule viia veel enne parlamendi mandaadi aja lõppu. ühine seisukoht äh, võimaldab nendel, kes äh, iga päev puutuvad kokku veterinaarravimitega, tagada nii inimtervise kaitse kui ka loomade heaolu. selle valdkonnaga seotud inimesed äh, ootasid juba pikka aega seadusandlust äh, nende piirnormide kohta on äh, suur heameel tõdeda, et nüüd on lahendus leitud. ma olen teadlik äh, sellest, kuivõrd tähtis on veterinaarravimite kättesaadavus. nii et äh, hoolimata sellest, et me oleme saavutanud antud seadusandlusega suure sammu edasi kindlasti komisjon tegeleb antud valdkonnaga ka tulevikus ja kui on tarvis, siis me tuleme välja edasiste ettepanekutega. eriti sooviksin ma tänada proua Toili tema tõhusa panuse eest, mis võimaldas saavutada kokkuleppe selles tähtsas valdkonnas veel kord äh, suur tänu, proua Toil, suurepärase töö eest! Äh, põhimõtteliselt peaks meil nüüd olema vaba mikrofon, aga ekraan äh, näitab midagi muud, nii et, et vaba mikrofoni osa siis jääb ära. Äh, seega põhimõtteliselt peaksin nüüd küsima äh, volinikult, kas ta soovib äh, vaba mikrofoni raames kõnenatule vastata. aga nüüd ma palun, nei, seda pole ka nüüd vaja ja nüüd ma paluksin, et raportöör lausuks veel lõpusõnad. aitäh tõepoolest. president ma panen oma paberid siin järjekorda. ma tahaksin öelda, et on üks muudatusettepanek, mida ma ei saa toetada, sellepärast et see tekitab õigusliku ummiku. see puudutab äh, katseid nende loomade kohta, kelle jaoks on juba need piirmäärad paika pandud. Äh, president äh, ma tahaksin volinikku tänada koostöö eest selles valdkonnas ja samuti ma tahaksin, et pannakse kirja vajadus äh, veterinaarravimite direktiiv kiiresti läbi vaadata. me üritame selle praeguse õiguseaktiga põhiprobleemi lahendada, aga sellest ei piisa äh, Euroopa Liidus on väga palju äh, erinevaid loomaliike ja nende jaoks välja, ravimite väljatöötamine on Euroopa Liidus muutunud väga oluliseks majandusharuks ning äh, veterinaaride jaoks on äärmiselt oluline, et tegeldakse olemasolevate ravimite probleemidega, sest praegu on olukord selles valdkonnas muutunud järjest halvemaks äh, ja litsentside puudumine ravimitel põhjustab väga suuri probleeme loomatervishoiu vallas, ohustab tarbijate tervist kui loomi ei ravita, kui neid ravitakse sobimatute või lubamatute ravimitega, siis, siis võivad haigestuda ka loomade omanikud, tarbijad ja samuti kaasnevad selle probleemiga ka kaubanduslikud aspektid, sest kui ravimid, ravimeid ei ole, siis see võib mõjutada negatiivselt põllumajandust ja loomakasvatust, näiteks saastumine Äh, mis on viinud selleni, et mesilaste perekondade arv väheneb. Äh, see on, see on üks väga oluline probleem ja oluline näide nendest vähem olulistest liikidest äh, mida me siin Euroopa Liidus ka ei otsustaks, mõjutab kõiki teisi valdkondi, see mõjutab rahvatervishoidu ja kui me ei suuda midagi teha, siis me ei suuda saavutada ka Lissaboni eesmärke Eh, me ei suuda ära kasutada e- Euroopa põllumajanduse potentsiaali, vesiviljeluse poten-, potentsiaali. meil on vaja teadusuuringuid far-, eh, veterinaarmeditsiini valdkonnas ja suur aitäh kõigile kolleegidele ja volinikule töö ees, koostöö eest! suur aitäh, proua Doyle ja hääletus toimub siis homme neljapäeval. päevakorra järgi läheme nüüd edasi siis härra Takula raporti juurde, mis puudutab sisserändajate laste harimist ja annan sõna raportöörile